Pelderi raport, härra Fatuzzo. üks minut tuletan teile meelde, härra Fatuzzo. signora presidente grazie president suur aitäh ma võtan sõna väga suure heameelega siin auväärse kogu ees, kus on niivõrd palju saadikuid, äh, saadikuid kõigist kahekümne seitsmest liikmesriigist. väga harva on mul võimalus nii suure publiku ees esineda. ma tahaksin selgitada, miks ma hääletasin äh, härra Belderi raporti poolt, mis puudutas kaubandussuhteid Lääne-Balkani riikidega mina olen äh, Euroopa, selle poolt, et Euroopa Liit soodustab nii palju kui vähegi võimalik äh, nende riikide liitumist, Balkani poolsaare riikide liitumist Euroopa Liiduga. minu arvates on oluline, et äh, majandusabi, mis neile antakse, peaks olema suurem kui see, mis siiani on antud ning me peame suurendama suhtlemist Balkani riikide ja teiste Euroopa riikide vahel, arendama turismi ning lubama kõigil Balkani poolsaare kodanikel, olgu nad siis noored või pensionärid, nautida paremat elu. nüüd proua McGinnesi raport. härra Pakko, üks minut. Il est où, M. Bacot Monsieur Bacco. Madame Bacco. I'm here. Is he? Il n'est pas là, Monsieur Bacco. Ah, kas härra Bacco on siin? tundub, et ei ole siin. annan seega sõna proua Haakinile aitäh, president. kõigepealt ma tahaksin eh, juhtida tähelepanu sellele, et ma vajutasin McKinnise raporti küsimuses vale nuppu. ma tegelikult toetan seda raportit eh, toiduainete ohutuse teemal aga eks te talitustega kontrollite. ma olen eriti nõus sellega, et me peame eh, kohandama ülempiire selleks, et toiduainete ohutusega toime tulla ja meil on vaja, talunikel on vaja stabiilset poliitikat selleks, et tulevikuplaane teha. me võib-olla ei saa küll täielikku kindlust, aga meil on vaja stabiilsus ja ma tahaksin eh, öelda seda, et turg ainult ei taga tootjatele sissetuleku stabiilsust meil on äh, vaja näiteks mõjuhinnanguid, mis äh, näiteks, äh, milline on mõju toiduainetega varustuse kindlusele ja kui vaatame konkreetseid ettepanekuid, mida on tehtud taimekaitsevahendite osas näiteks, siis meil on vaja jällegi üksikasjalikke mõjuhinnanguid ning me peame toiduainete varustuskindlusega samuti arvestama, kui me selliseid hinnanguid ja uurimusi läbi viime, aitäh, president. sõna saab nüüd proua Mäkk Innes üheks minutiks aitäh, aitäh, president. ma tahaksin tänada kolleege selle eest, et nad toetasid seda raportit samuti tahaksin Marian Haakenit toetuse eest tänada. see raport toob väga selgelt välja meie seisukohad põllumajanduspoliitika osas ja seda mitte üksnes Euroopa tasandil, vaid ka maailma tasandil. eriti eh, eh, me kutsume üles eh, põllumajanduspoliitikat arengumaades ümber keskenduma, me anname abi neile, kes saavad toiduaineid toota ning ma usun, et see miljard eurot, mida Euroopa Liit selleks otstarbeks eraldab, on samm õiges suunas. niisiis veel kord, ma loomulikult toetasin iseenda raportit minu arvates on see äh, samm tulevikku ja see näitab, kuidas meie koda äh, suhtub põllumajandusse, toiduainete varustuskindlusesse ning äh, probleem, et kolmkümmend miljonit last suleb iga päev näljas, see probleem ei kao ju kuhugi, aitäh. Äh, härra Sumberg, üks minut. proua president, tänan, et andsite mulle võimaluse selgitada miks jäin erapooletuks McKinnesi raporti puhul? loomulikult keskendub see väga olulisele aspektile Euroopa Liidul, Euroopa Liidus ja nimelt sellele, et toit peab olema kättesaadav kindlalt nendele, kes on näljas või kelleni ei jõua toit normaalselt ja loomulikult ei saagi keegi selle vastu olla ja ma ei ole vastu. aga selle raporti probleem minu silmis on see, et see vaatab meie üldist, äh, ühist põllumajanduspoliitikat, aga ei tegele selle asjaga, et on kiireloomuline vajadus reformida ja veel kord reformida seda poliitikat. see ei teeni eurooplasi, see ei teeni Briti farmereid ja kuni seda koormust Euroopa maksumaksjatelt ära võetud ei ole, jäävad meile, äh, oleme me ikkagi raskustes, nii et jah, selle raporti eesmärgid on õiged, aga ta kuidagi ei jõua põhiprobleemi, äh, põhiprobleemiga tegelemiseni. härra Sarkovski, üks minut, palun. mu daamid ja härrad, täiesti toetan enamikke neid avaldusi mis on ära toodud proua McGinnesi raportis. toiduhindade muutumised saavad ikka sagedasemad olema maailmaturgudel ja toovad nad kaasa endaga negatiivseid tagajärgi. suuremad hinnad mõjutavad kõige radikaalsemaid neid, kellel on kõige madalam sissetulek, kes kulutavad enamiku oma raha toidule. Neid tuleks toetada, ka neid, kes kannatavad puudust arenguriikides ja Euroopa Liidus. me oleme nõus, et me peame paremini äh, võtma arvesse toiduohutuse teemasid. see tähendab, äh, et me elimineerime neid äh, mehhanisme, mis korraldavad turge võttes põllumajandust arvesse tuleviku finantsperspektiivides, siis äh, on hea, kui me rahvusvaheliselt jälgiksime äh, toiduhindu maailmaturgudel, et seda jälgida ja äh,, ja korraldada rahvusvahelisel tasandil. peaksime mõtlema ka rahvusvahelise süsteemi peale, kuidas äh, toitu ladustada, aitäh! suur aitäh, proua äh, president, andes mulle võimaluse, miks ka mina jäin erapooletuks selle raporti puhul. enamik inimesi siin kojas, ükskõik millisest poliitilisest spektrumi osast nad tulevad, tajuvad seda, et toiduga varustatus on väga-väga oluline. probleem on selles, et me ei lepi kokku selles, mis asi on toiduga varustatus. enamiku jaoks tähendab see seda, et maailma rahvastele on piisavalt äh, toitu, ükskõik kust see pärit on. teiste jaoks on see ettekääne protektsionismiks. toiduga kindlustatus tähendab see vaid toitu, mis on töötatud Euroopa Liidus eurooplaste jaoks. kohalik tootmine on teema, mida ma kuulen ikka jälgi, ikka ja jälle mõnede inimeste jaoks tähendab see äh, seda, et me hoiame äh, impordi maa äh,, mujalt maailmast eemal, endast eemale ja seega õigustame ära tohutult kõrgeid hindu ekspordile. Öelda, et ÜPP on toiduga varustatuse tugisambaks äh,, äh on täiesti rabav avaldus, mis tuleks kindlasti sealt välja võtta äh,. härra Ethan Harris aitäh, president, ma võin olla, ma saan väga-väga nõus olla oma kolleegi härra Saigamäele, äh, mida härra Saigamäele ütles meie partei soovitas jääda erapooletuks, mina jäin erapooletuks, aga me oleme tingimata toiduga varustatuse poolt ja seetõttu olen rabatud, kuidas see raport antud teemat käsitleb. me mainisime ja te hääletasite ka selle poolt, et see on see probleem, mille poolt me hääletasime, sest me hääletasime äh, Ähm, taimekaitsevahendite vastu ehk me sellesama Euroopa toiduga kindlustuse, kindlustatuse äh, lasime, lasime õhku kolm minutit hiljem. nii et see on täiesti rabav, et see raport saab vastu võetud sellises kojas. proua Toil. suur aitäh. üks kõige suuremaid muresid, president ja üks võtmeid äh, globaalseks toiduga varustatuseks on tagada jätkusuutlik toiduga, toidu kasvatamine, toidu äh, varustamine arenenud maailmas, Euroopa Liidus näiteks, nii et suus, suudaksime eksportida äh, ületooda-, toodetu ning ei konkureeriks ise maailma toiduturult, sellega suurendades hindu nendes piirkondades, kellel ei ole kliimat, pinnast, äh, teadmisi ega ka investeeringuid, kes suudaksid ise oma toitu toota. me peame oma poliitikates olema väga ettevaatlikud, nii et me reageeriksime, reageeriksime nii keskkonnakaitseliselt kui ka globaalselt äh, selleks, et tagada jätkusuutlik toidu tootmine. Äh, proua, härra Bakko mina hääletasin selle ÜPP poolt ja globaalse toiduga varustatuse poolt, sest see lahendab ära need probleemid, millest räägin äh, alati siin Euroopa Parlamendis kõigepealt, tootmiskulude vähendamisest, tootlikkuse suurendamisest ja teiseks äh, vähendab see toiduturu volatiilsust, kui meil on sekkumisvarud olemas, ja kolmandaks peatada äh, põllumajanduse reputatsiooni langemine meie ühiskondades, äh, muutes inimesed teadlikumaks sellest, kui oluline põllumajandus meie jaoks ning äh, meil on vaja süsteemset ÜPP rakendamist ja viiendaks, me peame peatama põllumajanduse äh, tähtsuse langemine uutes liikmesmaades äh, tänu sellele, et me kasutame ÜPP puhul nüüd teistsuguseid meetmeid. nüüd proua Grabovska raport, härra Sundberg. Äh, president, tänan loomulikult läheb see kogu Euroopa Liidu teema sisu juurde. jah, me anname raha selleks, et selle õnnetu Lissaboni lepingut sõlmida. üldsus on teinud meile täiesti selgeks, et nad ei taha seda. ja kui britlastele antaks võimalus ja neile oleks pidanud andma võimaluse, sest neile viimastel üldvalimistel laboristid seda lubasid, siis nad hääletaksid täpselt samamoodi jõuliselt selle Lissaboni lepingu vastu. see sõnum peaks olema ilmselge inimesed ei taha seda, inimesed ei taha rohkem kontrolli Brüsselis ja Strasbourgis, inimesed tahavad omavalitsusi, oma seadusandjaid, eh, et nemad teeksid otsuseid, mis neid mõjutavad ja enne, kui sellest sõnumist aru ei saa, pumpame ikka rohkem maksumaksjate raha selleks, et sundida inimesi hääletama selle ettekäändega, et eh, teil õnnestub nende arvamust muuta, nad ei muuda oma arvamust proua Harkin, proua president, tänan kõigepealt see on väga hea raport, me alati räägime sellest, et me eh, lähendame Euroopa Liidu tema eh, inimestele, Euroopa projekt ei saa edasi minna ilma eh, kodanike kaasamiseta. on kaks tüüpi demokraatiat, üks, millega me tegeleme siin kojas ja osalusdemokraatia. samas on oluline mõista, et kodanikega dialoog on kahepoolne, vastastikune, seetõttu esitatud, kodanike esitatud muresid ja arvamusi tuleb arvesse võtta Euroopa institutsioonide poolt ja meil on väga hea näide siin äh, selle miljoni allkirja näol selles dokumendis mida me siin parlamendis oleme esitanud ma ei ole nõus eelkõnelejaga sest kui me võtame lissaboni lepingu vastu siis see annab meile võimaluse ühendada kodanikud euroopa liiduga palju tähenduslikumal moel meie roll siin on tagada seda et kui lissaboni leping vastu võetakse siis töötab see efektiivselt härra hannan palun väga palju võib järeldada selle raporti pealkirjast väljavaated dialoogi arendamiseks kodanikuühiskonnaga Lissaboni lepingu raames. ometigi tuleb sellele kojale pidevalt meelde tuletada, et Lissaboni leping ei ole jõus, see on juba kolm korda tagasi lükatud, viiskümmend viis protsenti prantslastest, kuuskümmend kaks holland-, protsenti hollandlastest ja palju neid, viiskümmend neli protsenti iirlastest see pealkiri on siis väljavaated äh, dialoogiks kodanikuühiskonnaga. tavalised inimesed, kes ei ole Euroopa Liidus kasutatavate väljenditega kursis, ei saa aru, äh, nii nagu meie siin saame, et tahetakse luua uus propagandaeelarve, et inimesed hakkaksid oma meelt muutma. ma ma arvan, et tegemist on äh, halva mõttega, dialoog tähendab ju kahte osapoolt, Euroopa Liit peaks äh, nii kuulama kui ka mitte ainult vastu võtma, nii et, et see leping tuleks uuesti panda, panna referendumile, härra Kamal aitäh, president, et andsite mulle võimaluse selgitada, kuidas ma selle raporti osas siis hääletasin. kui ma seda pealkirja lugesin, dialoog kodanike ühiskonnaga ja Lissaboni leping, siis tuli mulle üks kandifraas meelde, kui talt küsiti lääne tsivilisatsiooni kohta, ta ütles, et see oleks päris hea mõte. see dialoog, kodanike ühiskond ja Lissaboni leping, mulle tundus, et see oleks tõesti hea mõte kui meil tõesti oleks see dialoog kodanike ühiskonnaga, kui meil oleks kahesuunaline dialoog, nagu eelkõneleja ütles, dialoog on kahesuunaline äh, äh, protsess, aga kui vaatame, kuidas rahastatakse kodanike ühiskonna organisatsioone, siis me näeme, et ainult need organisatsioonid, mis edendavad seda ebademokraatlikku lepingut, saavad raha. kui palju oli neid organisatsioone, mis olid selle lepingu vastu ja kui palju nendest raha saavad, kui palju neist propageeritakse, sellist kahesuunalist dialoogi ei ole ja seetõttu Euroopa kodanikud, kellelt ei olegi küsitud arvamust Lissaboni lepingu kohta, lükkasid selle tagasi sur le rapport guerreiro guerreiro raporti kohta jällegi härra kamal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 ma tõesti tahtsin sellel teemal sõna võtta, aga mul on lihtsalt nii palju öelda kõige selle teemal, mis siin täna on räägitud. jah, ühtne kalanduspoliitika on äh, oluline aga siin on ka omad vastuolud, kui me soovime jätkusuutlikku kalanduspoliitikat, siis tuleb pöörata tähelepanu omandiõigustele. vaadakem neid riike, kus kaluritel on õigus, õigused, millega saab kaubelda, mida on põlvkonnast põlvkonnani edasi antud. see on parim viis eh, hoolitsemaks, et meil on eh, jätkusuutlik kalandus, meil ei ole vaja mingeid kunstlikke kommunistlikke meetodeid, kus meil on tsentraalne planeerimine kalandusvaldkonnas. niimoodi me teeme lõpu kalavaludele ja kõik kannatame lõpuks, aitäh! katkestame istungi jätkame hääletuste selgitust pärast pidulikku istungit.